võimaldada neil uutel fanaatikutel, sellel uuel grupeeringul eh, seda arutelu juhtima hakata ja mulle tundub, et see just Euroopas praegu toimubki. Eh, nemad kontrollivad seda arutelu ja ideoloogiad, mis pärinevad kahekümnendast sajandist, kommunism, natsism, asenduvad nüüd eh, uute ideoloogiatega, kliimamuutustega, aitäh. härra Kokalist, palun Äh, proua juhataja, kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada selle teema kavasse võtmise eest, aga ma ei ole nõus selle teema nimetusega, et on tõesti äh, hädaolukorraga äh,, aga tegemist ei ole ainult kliima ja äh, ökoloogilise kriisiga, sellepärast et see puudutab kogukondade olukorda, toidunappust äh,, Äh, kliimapagulasi, äh, kodanikukaitsevõimekust äärmuslike ilmaolude kontekstis ja selle vastu me peame midagi ette, ette võtma ja selles kontekstis saab Euroopa olla liider. Äh, mitte nagu selles hädaolukorras, millest me hommikul rääkisime, Türgi ja Kurdistan käesolevas valdkonnas me saame pakkuda rohkem kui ainult sõnu, me oleme globaalne liider ja me saame see olla. me ootame selles kojas, et kevadeks äh, suudame vastu võtta võtta õiglase Euroopa rohelise kursi. see tähendab, et meil peab olema põhjalik äh, sektoriteülene platvorm, mis sisaldab ka tegevuskavasid, äh, mis tagaks kliimaneutraalsuse aastaks kaks tuhat viiskümmend ja samal ajal me loome mitte ainult miljoneid töökohti, vaid ka hoiame kokku triljoneid äh, fossiilkütustelt, mida me ise Euroopas ei tooda, nii et see ei puuduta ainult tööhõivet, see puudutab ka meie enda tegevusi, mida me peame tegema selle hädaolukorraga toimetulekuks. suur tänu, poolteist minutit, härra Korao, palun. proua juhataja, kallid kolleegid, kas nüüd või mitte iialgi kliimamuutus ei ole enam teoreetiline teaduslik arutelu, vaid reaalsus. ja me peame koheselt ja resoluutselt käituma, vastasel juhul meie planeet saab kahjustatud ja tulevaste põlvkondade elu samuti. me peame mõistma, et meil ei ole enam võimalikku piirduda teatud ideoloogiate või poliitiliste rühmitustega, vaid tegu on ohuga, mis puudutab kogu inimkonda. ma tahaksin väga selgelt öelda, milline peaks minu arvates olema uue komisjoni ettepanek. esiteks on oluline jätta jätta stabiilsuspaktiga eelarve puudujäägi arvestusest kõrvale rohelises investeeringud, vastasel juhul on liikmesriikidel väga keeruline tegutseda. teiseks, me peame täielikult järk-järguliselt loobuma fossiilkütuste kasutamisest ja kolmandaks, me peame olema palju ambitsioonikamad oma eesmärkides, meie eesmärgiks peaks olema kuuekümne viie protsendiline kasvuhoonegaaside heite vähendamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kallid kolleegid, järgnevad põlvkonnad mõistavad meie üle kohut selle põhjal, äh, mida me oleme planeedile teinud ja see kohtumõistmine saab olema karm, me peame kohe tegutsema. aitäh, poolteist minutit, proua Toot, palun suur tänu, proua juhataja. härra volinik, lubage mul juhtida tähelepanu sellele, et kliima soojenemine on väga oluline teema, millele peame kiiresti reageerima. teaduslikud faktid kinnitavad, et ei ole veel liiga hilja kliimamuutuse aeglustamiseks ja me peame tegutsema hästi läbimõeldud plaanide kohaselt. Euroopa Liit peab andma oma panuse ka nende kulude katmisse, mis puudutavad liikmesriike, kui me soovime, et ähm, Euroopa majandus oleks aastaks kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalne. üheksakümmend protsenti Ungari äh, energiatootmisest äh, saaks juba aastaks kaks tuhat kolmkümmend muuta kliimaneutraalseks ja Äh, hinnang ütleb, et äh, selleks kuluks umbes sada viiskümmend miljardit eurot. ma usun, et Euroopa Liit peaks seadma prioriteediks konkurentsivõime säilitamise kooskõlas kliimakaitsega. seetõttu tulevikus peame leidma lahendusi selleks, kuidas katta kliimaneutraalsusesse investeerivate raha, äh, investeeritavad kulud ühiselt, nii et Euroopa majandused võiksid jääda konkurentsivõimeliseks. suur tänu, härra Pullmann, üks minut, palun. juhataja, austatud kolleegid New Yorgist saadetud sõnum on väga selge. kestlikkuse ja kliima äh, tippkohtumine on äh, nüüd äh, reaalsus ja volinik Oettinger, ma ütleksin, et äh, me peaksime olema õigel teel, aga tegelikult fakt on hoopis midagi muud. et äh, me oleme küll teel, aga me ei ole saavutanud nii paljutki, kui me tahame. meie peame eurooplastena edasi minema nii oma sisepoliitikas kui ka kaubanduspoliitikas kui ka välispoliitikas äh, panema hoopis uued märgid maha ja mina ootan ühte ja see on tegelikult töö, mis teil on veel vaja ära teha äh, uue komisjoni juurde üle minnes äh, stsenaarium üks oli teil ju üles kirjutatud selline, kus kestlikkus ja säästlikkus saab olema iga poliitika osa. ma ei ole uuelt eelolevalt komisjoni presidendilt kuulnud, et õiguslikult siduvaks saaks kestlikkuse eesmärk igas poliitikavaldkonnas ja et see oleks äh, suunanäitajaks uuele komisjonile. seda tahan ma ka veel kuulda ja teie saate äh, uue komisjonile üleminekul teha väga olulise äh, panuse siin omalt poolt. tahan kuulda seda vastust, aitäh. suur tänu, proua Riis, üks minut, palun aitäh, olgem läbinägelikud. ÜRO äh, tippkohtumine kliima teemal äh, oli äh, üsna mõttetu, seal kohtus on kuuskümmend kuus riiki ja nende Äh, re-, äh, reostus annab kokku ainult kuus protsenti kogu äh, emissioonidest, nii et me peame tegema palju rohkem, meil on teada, kuidas on võimalik tegutseda, kõige asjakohasem on muidugi roheline kokkulepe, kümme miljardit mi-, e-, eurot kümne aasta jooksul, mis tuleb majanduse ökoloogilisse üleminekku investeerida see on selge, kuid järgmises finantsraamistikus ei äh, tohi äh, vähendada ambitsiooni taset ka äh, kliima hädaolukorraga seotult tuleb mõelda tervishoiu küsimustele, kliima tabab rohkem kui Äh, rohkem kui näiteks äh, tubakas, äh, aastas kuussada kuuskümmend tuhat inimest, seega me peame seda uue komisjoni prioriteediks seadma samamoodi nagu kliimaalast seda olukorda, aitäh. suur tänu, üks minut, härra Holmgren, palun. suur tänu. tõepoolest, meie planeedil on hädaolukord kui me räägime bioloogilisest mitmekesisusest ja kliimast, elurikkus on oluline meie jaoks ka selleks, et kliima soojenemisega toime tulla. me oleme küll esirinnas, aga me ikkagi ei pea seda kriisi veel tegelikult kriisiks. me oleme juba jõudnud üle ühe kraadise soojenemiseni, pool kraadi tuleb veel juurde Äh, mõne osa mm, sellest soojenemisest äh, on võimalik, üks osa soojenemisest on võimalik kontrolli alla saada näiteks metsade istutamisega ja nii edasi, aga igal juhul me peame kõik andma endast parima, sellepärast ongi noored inimesed tänavatel demonstratsioonidel. Need viis aastat, mis meie ees on, on viimased aastad, mille jooksul meil on veel võimalus kohaneda sellega, mis toimub, nii et arvestame sellega. suur tänu, üks minut, proua Benjõe, palun. kallid kolleegid kuigi me võime head meelt tunda selle üle, et kõik Euroopa poliitikud muretsevad täna eh, keskkonna üle, ei eh, saa jätta kolmekordsutamata eh, selle üle, kuidas aastatega on kasutatud seda teemat nii-öelda greenwashing uks ja me ei saa kasutada seda teemat Euroopa rahvuste, rahvaste pantvangi võtmiseks meid ootab ees äh, massiimmigratsioon väidetavate kliimapagulaste näol. Äh, probleemiks on riikide juhtide, nii Euroopa riikide kui teiste riikide äh, suunad äh, poliitilist, poliitikat, majanduspoliitikat ja keskkonnapoliitikat tuleb muuta selleks, et me keskkonna hädaolukorra äh, ja elutingimuste hädaolukorrale saaksime vastata. tuleme taga, tuleb tagada kõikide Euroopa rahvaste otsustusõigus selles küsimuses, ülejäänu on puhas sõnavaht, aitäh. üks minut, proua Višnjevska, palun. suur tänu proua juhataja, daamid ja härrad. ma kuulan seda arutelu, aga ma ei ole kuulnud ühtegi sõna selle kohta, kui spekulatiivne on meie heitkogustega kauplemise süsteem. ja samuti ka mitte midagi energiavaesuse kohta, viiskümmend kolm, viiskümmend neli miljonit äh, inimest Euroopas elab energiavaesuses ja täna tahetakse ka teised sektorid äh, ära piirata uute poliitikatega, näiteks põllumajandus. kas te tahaksite, et energiavaesus laieneks ka nendesse sektoritesse? sest väljaspool Euroopat äh, toodetakse toitu ikka edasi äh, antibiootikumide toel ja muude kemikaalide toel. nii et meil on vaja mõistlikku poliitikat ja tasakaalustatud poliitikat, mis annaks võimaluse äh, areneda ka liikmesriikidel ja võtaks arvesse liikmesriikide õigusi valida iseendale energiamiks. mõistlik poliitika peab tagama ka selle, et me arvestame erinevate arengutasemetega selleks, et et äh, vähendada energiavaesust. kolleeg Wallis, palun. Äh, tippkohtumisel räägiti kümme minutit kliimategevustest. see räägib palju sellest, millised on prioriteedid. eelmisel kuul oli kliima tippkohtumine New Yorgis, mille eesmärgiks pidi olema äh, kliimategevuste mm, tugevdamine, aga seda ei juhtunud. on selge, et mitte ükski Euroopa Liidu kliimaeesmärkideks ei ole kooskõlas Pariisi lepetega. hädaolukorrale tuleb vastata nagu hädaolukorrale. kui te tahate tõsiselt kliimaväljakutsetega toime tulla, siis tuleb kohe praegu ära teha mitu asja. tuleb lõpetada kohe fossiilkütustele toetuste maksmine kui me jätkame LNG äh, projektidega kogu Euroopas, sealhulgas Shannoni projektiga, siis on selge, et me peame maagaasi investeerimisega lõpetama äh, ja investeerima taastuvenergiaallikatesse, kui me seda ei tee, siis me eitame seda, mis tegelikult toimub. suur tänu, poolteist minutit, härra Lins, palun. austatud juhataja Äh, austatud volinik, head kolleegid. kliimamuutused on väga emotsionaalne teema, näeme seda igal reedel, kui kooliõpilased tulevad äh, reed-, tulevikureedete egiidi all tänavatele. tänases debatis on väga selge see, et küsimus ei ole, et me peame midagi tegema äh, kliimamuutuste vastu, mõningad ka sellist küsimust esitavad, aga ikka ja jälle jõuame selleni, et mida täpselt ja kuidas täpselt tegutseda minu jaoks on väga oluline see, et me teatud äh, tegevusvaldkondi või osalisi äh, siin mustame, aga oluline on see, et positiivseid aspekte tuleb äh, üles tõsta ja eeskujuks seada. ainult äh, need äh, tööstusharud, mis äh, suudavad kliimamuutustega toime tulla, on edukad. põllumehed näiteks, põllumehed alati on väga frustreeritud, et nendest räägitakse kui kliima halvustajaid ja kahjustajatest Euroopas ka ja selles debatis paraku unustatakse, et põllumajandus on ainukene sektor, millel on tegelikult reaalselt suur potentsiaal süsinikku siduda vähemalt kümme protsenti meie Euroopa emissioonidest seovad meie metsad näiteks ja seetõttu on äh, äh, toetama seda, et äh, süsiniku sidumine oleks võimalik erinevates valdkondades, sealhulgas metsa istutamise läbi. ja erinevad maailma kohad, näiteks Uus-Meremaa on juba seda püüdnud teha ja ma arvan, et me peaksime kiitma kõiki neid valdkondi, kes püüavad midagi positiivses suunas ära teha, aitäh. suur tänu üheks minutiks, järgnevalt proua Griffin. suur tänu maailma kliimakriisiga tegelemine peab olema äh, Euroopa jaoks äh, prioriteet number üks. taastuvenergiaallikad, äh, ringmajandus, põllumajandus, transport, ookeanid ka kaubanduslepete kliimakindlaks muutmine, digitaliseerimine, energiavaesus, regionaalne eh, energia tootmine ja kestlikud eh, investeeringud. me peame toetama eh, teadus- ja arendustegevust ja meie kodanike teadvust, teavitama. uus roheline kokkulepe, mis peaks iga komisjoni portfelli läbima ning igat äh, Euroopa valitsust samuti. meie ees on katastroofiline kliimakaos, äh, kui me ühtselt, äh, holistlikult Euroopas ei tegutse. õiglane siire peab olema, mis töötab iga Euroopa kodaniku jaoks ning ei jäta ühtegi töötajat, ühtegi noort naist ega ühtegi regiooni selja taha. nii et see õhk, mida me hingame, selle jaoks on vaja meil ära kuulata oma noored. me ei saa enam kauem topata, peame Euroopa Liidu ülese kliimakriisi äh, äh, lahendamist ette võtma ja praegu, aitäh! suur tänu, härra Hoisik, palun üheks minutiks järgnevalt. Äh, suur tänu teile, juhataja, austatud volinik austatud kolleegid meil on tõesti kliimakriis, aga me ei eh, käituks, nagu oleks mingisugune kiireloomuline tegevus, me oleme pikalt eh, silma kinni pigestanud, nüüd on see aga see meie ees eh, kliimakriis ja ka elurikkuse kadumine, aga mida me näeme? tänasel päeval pidime, me oleme vastu, et kaitsta mesilasi, et kaitsta elurikkust, mida on teinud äh, liikmesriigid, mida on teinud äh, liikmesriikide valitsused, meie äh, koda on valitud väga tugeva mandaadiga teha ära midagi kliima kaitseks, teha ära elurikkuse kaitseks, aga nüüd on vaja vastutusele võtta meie valitsused, meie äh, riigijuhid. ühest küljest me ütleme, et me peame järk-järgult äh, kivisöest äh, loobuma, aga teisest küljest me saadame oma energiatootmise kolmandatesse riikidesse, ühest küljest ütleme, et taastuvenergiaallikate kasutamine tuleb laiendada, aga teisest küljest on meil ka suuri projekte, mis vanu torujuhtmeid ehitavad nii et äh, meil on vaja omad valitsused vastutusele võtta selles küsimuses, mina võtan, äh, loodan, et teie ja terve üldsus teeb seda, aitäh! Thank you very much! suur tänu, üheks minutiks. nüüd äh, proua Teli. kolleeg head kolleegid, me pra-, praegune aasta on kõige soojem ja see kliima öö, kliimaolukorda märkame me igapäevaselt ning see olukord mõjutab negatiivselt kõige nõrgemaid ja vaesemaid. ja nähes seda olukorda, peame me kiiresti tegutsema. ja see tähendab seda, et see parlament kuulutab välja kliimaalase hädaolukorra, et Äh, Euroopa Komisjon seaks äh, eesmärgiks vähendada meie CO2 heitmeid aastaks kaks tuhat kolmkümmend seitsmekümne äh, protsendi võrra. tuleks ka seada sisse lennukikütuse maks, see kõik puudutab mitte ainult kliimat, vaid töökohti, meie kõigi heaolu ja seda kõike ei saa me teha ilma, et ka kodanikud oleksid sellesse kaasatud ja et me saaksime näidata noortele, kes on tänavatel, kes ootavad meilt seda, et me tegutseme, oleme lõpuks sõnumist aru saanud ja et meil on poliitilist julgust öelda selgelt välja, et me tegutseme kiiresti, jõuliselt ja hästi. aitäh. Merci for one minute, Mr. suur tänu äh, ja härra Lanchini üheks minutiks, palun aitäh, hiljutised palju kli-, meediakajastust saanud kliimaprotestid on õhutanud katastroofistsenaariume pakkumata tegelikke lahendusi. Euroopa on viimase kolmekümne aastaga märkimisväärselt kasvuhoonegaaside emissioone vähendanud. nüüd pakub Franz välja kliimaneutraalsuse saavutamise aastaks kaks tuhat viiskümmend, mis on kiiduväärt eesmärk aga samas väga äkiline ja koormav meie kodanikele ja ettevõtetele. Itaalia äh, investeerib märkimisväärseid äh, ressursse ja jõuab äh, juba kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta dekarboniseerimise eesmärkide äh, saavutamiseni, aga teised äh, riigid, kes peavad kinni stabiilsuspaktist, kasutavad aga sütt ja, ja veel hullem ligniiti neljakümne protsendi ulatuses nende energ-, energiasegust ja nemad ei suuda neid eesmärke saavutada. mis siis olulisem on, kas eelarve tasakaal või siis keskkonna olukord? ja mis siis teha, äh, kui äh, reeglitest kinni ei peata, tegelikult ju äh, reostus ei peatu riigipiiridel, seega me sõlmime ka kaubanduskokkuleppeid riikidega, kes ei võta kohustusi kliima alal ja sellega, ostes nende tooteid, aitame kaasa üha laiemale reostumisele ja seega ei saavuta me oma eesmärke, me peame äh, hoopis siit august välja pääsema, selle asemel, et endale auku sügavamaks kaevata, aitäh. proua Klokk üheks minutiks, palun. austatud äh, juhataja, alustagem sellest faktist, et äh, tegelikult ei ole kliimaohu selget definitsiooni. mul on väga hea meel, et inimesed hoolivad meie keskkonnast ja tulevikust sest äh, see on äh, väga oluline, aga mida see kliimaoht tähendab, me oleme näinud katastroofifilme, äh, oleme näinud ka seda, et üle ilma on praegu tendents, et protestijad muutuvad vägivaldseks, käituvad vägivaldselt politseijõudude vastu ja ma ei tea täpselt, mida need inimesed teevad, mulle tundub, et mõningaid neid kasutatakse ära selleks, et anarhiat levitada ja see on vastutustundetu, see on ohutu. ja fakt on see, et ainult rikkad ja priviligeeritud inimesed saavad selliseid radikaalseid tegevusi kliimamuutuste vastu endal lubada. aga need, kes selle eest maksavad, on vaesed, on need, kes äh, kannatavad energiavaesuse all. Äh, see ei ole õiglane ja mind äh, paneb imestama, et Euroopa vasakpoolsed neelavad selle kõik alla, eriti just, mis puudutab energiajulgeolekut ja energia hinda Need peaksid olema meie äh, prioriteedid. marksistlikud äh, eksperimendid on toonud ainult vaesust ja kannatusi kaasa. ärgem korrakem neid vigu, sellepärast et mulle tundub, et massiivselt praegu seda tehakse. suur tänu ja järgnevalt proua Pietikäinen, palun. järgmine komisjoni koosseis peab lähenema asjale teaduspõhiselt äh, kliimamuutustele, eh, ökokatastroofile ning elurikkuse kaole. see tähendab, et kõik eh, määrused, eh, mis on ette pandud, kõik poliitilised ettepanekud peavad olema mõõdetud vastavalt siis suurtele väljakutsetele järgmise kolmekümne aasta perspektiivis. meie oleme oma ettepanekute eest vastutavad ja see peab need ettepanekud peavad olema korrelatsioonis meie ees olevate suurte Äh, väljakutsetega, mis kokkuvõttes tähendab, et kui me tahame väljakutsele äh, silmitsi seista, siis me peame topelt äh, rohkem panustama. meil on vaja kestlikku rahastamist, on vaja ökoloogilise kaitsega paketti ja on vaja ka vaadata, mida hakkab meile maksma, kui me mitte midagi ei tee nii et ärgem astugem pimesi silmi praegu kuristiku äärele, me teame, millised väljakutsed on, on olemas ka tehnoloogiad, millega nendega äh, tegeleda ja raha on ka olemas. Äh, tegelikult see kakskümmend äh, sentimeetrit meie kõrvade taga praegu takistab meil adekvaatselt reageerimast. ja nüüd härra Lopes, palun üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja selge on, et kliimamuutused ei ole mitte tuleviku oht, vaid praegune eh, kiireloomuline küsimus, teadlased ütlevad pidevalt, et kui me midagi praegu ette ei võta, ei ole võimalik enam seda kahjustust tagasi pöörata ja see ohustab meie eluviisi kui sellist. noored eh, saavad sellest aru ja tulevad iganädalaselt eh, tänavatele, et nõuda selgeid tegusid. ÜRO korraldab tippkohtumisi selleks, et rahvusvaheline kogukond tegutseks. meil on vaja nutikat õiglast ja ambitsioonikat plaani, nii et äh, süsinikustada meie äh, äh, majandusi ja tegema seda aastaks kaks tuhat viiskümmend vähemalt. selle jaoks on aga vaja, et meie taristu, meie energiatootmine, meie rahvusvaheline kaubandus ja transport peab kõik olema hoopis teistsuguseks muudetud, selle jaoks on vaja ka piisavalt ressursse. Euroopa rohelist kokkulepet teisisõnu ja me peame toetama neid, kes Äh, saavad kõige tugevamalt lüüa nendest äh, ökoloogilistest muutustest. seda on vaja teha Euroopa tasandil, me ei saa äh, võistelda kliimaga ega kliimaga läbi rääkida, mida me saame teha, on teha kliimaga koostööd. ja Euroopa Liit ongi loodud selleks, et koostööd teha. nüüd proua Vooden üheks minutiks, palun. aitäh. inimsoo ja planeedi vaheline suhe on kriisis me näeme üleilmselt inimeste frustratsiooni. viimaste kuude jooksul on üle kuus miljon, kuue miljoni inimese tulnud demonstreerima, et poliitikutelt paluda, võtke meid kuulda, et nad teeksid midagi kliimakriisi osas ja kaitsta, kaitseksid loodust. me peame kuulama ära, mida need inimesed ütlevad. loodusel inimesi vaju ei ole, aga vastupidi küll. kuidas meie praegu tegutseme ja meie valikud kuidas kaitsta oma keskkonda, otsustavad seda, milline saab olema inimsoo tulevik kümneks tuhandeks aastaks järgnevalt meie planeedil. meil on vaja ambitsioonikat Euroopa rohelist äh, lepet ja seda äh, reaalsusesse kanda. komisjon peab selle eest seisma, et õigusloomelised ettepanekud viimaste kuude jooksul hakkavad äh, vastust pakkuma kliimakriisi lahendamiseks, mille ees seisavad meie lapselapsed ja tulevased põlvkonnad. meie ei tohi neid alt vedada. For... suur tänu, üheks minutiks järgnevalt äh, proua Paulus. suur tänu äh, daamid ja härrad, äh, hea publik, kahe tuhande üheksandal aastal Stockholmi keskus avaldas äh, teadusartikli, kus oli toodud viis planeedi piirangut. Need on piirangud, millest ei ole võimalik üle minna, kui planeet äh, tahame jätkuvalt inimestele elamiskõlblikuna hoida. kõik räägivad kliimakriisist, aga kaks olulist äh, piirangut on, mis on juba üle mindud, millest on üle mindud, elurikkus ning biogeokeemilised äh, vood, mis tähendab, et äh, lämmastik ja fosfori äh, paiskamine keskkonda. ja sel põhjusel surevad välja liigid väga kiiresti, kiiremini kui kunagi on nähtud ja mida me teeme praegu, oma eluolu ja alust ohustame me see keskkond, mis pakub puhast õhku, vett ja äh, viljakat pinnast on ohus. komisjon peab ette panema, kuidas me tegeleme edasi, mida me teeme maakasutuse, põllumajanduse ja muude küsimustes, see peab olema kõik rohelise pakti le-, öö, osa, sest muidu me seda kriisi ei lahenda, aitäh. aitäh, üheks minutiks nüüd härra Ruus. suur tänu, juhataja meie kolleegid siin räägivad kliimamuutustest, räägitakse äh, meie viimase päeva tulekust, aga mingisugust äh, tõendit selles osas ei ole. kliimat on, kliima on muutunud nii kaua, kui planeet on olemas olnud. kliima mõõtmine on kliimamudelitest väga erinev, et kliima soojenemine on äh, praegu tõusnud äh, vaid pooleni sellest, mida ennustati ette, ütleb kõneleja. me oleme näinud äh, ekstreemset põuda ja ka üleujutusi, aga meretase on juba üle neljasaja aastaga kasvanud üks koma kaheksa millimeetrit aastast ja kasvab jah edasi me näeme, et praegu on äh, soojenemisperiood jah, aga äh, jääajad, äh, jääaeg oleme samuti näinud, nii et ei ole paanikaks põhjust. proua Suitsa, palun. suur tänu. kliimamuutused on väga selged ja selge on ka, et see mõjutab negatiivselt meie keskkonda, me ei saa silmi kinni pigistada selle fakti ees, et poolused äh, sulavad, et äh, Amazonases on tulekahjud ja me oleme näinud, et äh, sellel suvel näiteks olid jällegi temperatuurid ja rekordid, mis purunesid juulikuus näiteks. kaks tuhat üheksateist kokkuvõttes saab olema üks viiest kõige soojemast aastast, mida kunagi on mõõtmise algusest nähtud. me ei pea ei saa sulgeda oma silmi, peame tegutsema ja olen teiega päri, kes te ütlete, et jah, maailma lõpp see pole, aga kiireloomuline äh, hädaolukord igal juhul. hea, et me seda täna siin arutame. Äh, meie mandaadi alguses ja äh, komisjoni töö alguses mina saan olema selle komisjoni liige ja mul on hea meel, et proua Ursula von der Leyen on rohelise kokkuleppe oma tegevuse prioriteetide tippu tõstnud ning me arutame seda esimese saja päeva jooksul. usaldust kinnistab seegi, et ülemkogul ütles komisjon, et vajalik on teha läbi roheline siire ja tagada Pariisi kokkuleppe rakendamine. New Yorgi kliimatippkohtumisel septembris Äh, ei oldud edukad, öeldakse, aga tegelikult oli tegemist ühe esimese väga olulise kohtumisega pärast Pariisi kokkuleppe sõlmimist. meil on vaja oma planeet tervena anda tagasi äh, järgnevatele põlvkondadele paremas olukorras, äh, kui me selle eest leidsime. see on oluline moraalne kohustus. järgnevalt palun üheks minutiks Katrin van Bremt. suur tänu, head kolleegid. mina olen üsna optimistlikult meelestatud ja seetõttu tahaksin siin anda edasi optimistliku äh, sõnumi sellise kompleksse teema puhul, nagu seda on kliimamuutused. me räägime äh, jälle ikka ja jälle äh, sellest tsüklist, sellest äh, kahjustusest ja katastroofist, aga mul on hea meel, et äh, meil on kokkulepe sõlmitud, mis on kliima jaoks hea ja hea meel on mul ka selle üle, et kahe tuhande kolmekümnenda ja viiekümnenda aasta eesmärke on parlamendi kolleegid näinud väga ambitsioonikana ja ambitsioonikana on need kokku lepitud, me peame olema ambitsioonikad aga eh, samas me peame ka selle eest seisma, et me oma tööstust ja majandust kaitseme niimoodi, et eh, ta üleilmses eh, karmis konkurentsis ellu jääks. me peame selle eest seisma, et on ka teatud vastutus, et see, kes saastab, see maksab ja et meie tööstust kaitstaks. suur tänu. järgnevalt palun üheks minutiks kolleeg Tšehh. Thank you, Chair aitäh, head äh, kolleegid. vastavalt äh, teadusandmetele on meil vähe aastaid äh, jäänud, et aktiivselt tegutseda kliima Äh, muutuse tagajärgede leevendamisele, see ei, seda ei saa vaidlustada ja praeguse äh, kriisi äh, haldamine peab käima käsikäes ka vaesemate piirkondade aitamisega, sest just nendele, neid tabab see katastroof kõige rohkem ja me peame tulema välja sellest suletud ringist ja nüüd, kui olukord halveneb, on vaesusest pääsemine veelgi keerulisem ja ainus lahendus on süsinikuneutraalne ringmajandus. ja mul on väga eh, hea meel, et eh, minu linnas Budapestis lubati eh, pikaajalist kava kliimateemaga tegelemiseks ja proua von der Leyeni eesmärgid on samuti selle olulise eesmärgiga seotud, kuid me peame näitama üles rohkem solidaarsust ja ei tohiks ühtegi Euroopa piirkonda tähelepanu teata. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Karem, üks minut. aitäh, head kolleegid, juba kaua on räägitud sama juttu kliimamuutustest ja nende tagajärgedest. ja kui me räägime jälle siin uutest hääletustest, põllumajanduspoliitika üle või muude kokkulepete üle kaubanduse vallas, siis ei ole enam kuskile kiiret. Prantsusmaa näiteks parafeerib mitmesuguseid lepinguid väga kiiresti, nagu näiteks ka Pariisi kokkulepe ja seetõttu ma ka äh, kaebasin äh, selle üle Prantsusmaal äh, ja näiteks äh, Angeri linnas äh, peavad nüüd nelisada mil-, peab nelisada, nelisada tuhat inimest ümber äh, paigutatama tegu, tegu, tegevusetuse tõttu. nii et me ei tohiks siin viivitada, me peame järgima kuldreeglit, sama mis eelarve puhul, ka kliima puhul, seega kliima äh, Äh, alane hädaolukord äh, on ka äh, sotsiaalne hädaolukord, kuna need valdkonnad on omavahel seotud. aitäh, üheks minutiks saab sõna kolleeg Van Overtveld. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik. kõik on nõus sellega, et kliimamuutused kujutavad endast suurt väljakutset kuid samas äh, tundub ka äh, selge, et äh, ringmajanduse ähm, kestlikkus peab olema seotud uuendusliku majanduskasvuga, lisaks planeedile tuleb kaitsta ka selle elanike heaolu ma olen äh, täitsa äh, nõus sellega, et me peame muutma äh, süsteemi nõnda, et siiski majandus ja siseturg jääksid alles. teiseks, innovatsioon ja on väga oluline, seda tuleb edendada, ei tohi ainult katastroofidele mõelda ja meil on tarvis ka liitlasi nende väljakutsetega toimetulekuks nii et äh, mida, millised on komisjoni kavatsused äh, ülemaailmsete liitlaste leidmistel? aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg äh, Spiraki. aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid. Euroopa Liit on esirinnas oma jõupingutuste poolt kliimamuutuste vastase võitluse vallas näiteks äh, CO kahe äh, vähendamisega seotud eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmteist, kuid äh, need on nüüd lubadused ja neid tuleb ka täita ja jälgida täpselt, kuidas hakkavad toimima ringmajanduse mudelid, tuleks tegutseda nõnda, et kogu maailm, mitte ainult riigid, vaid kõik ähm, piirkonnad ja kogukonnad seda järgiksid. meil on tarvis ka kliimapanga toetust, saab kasutada ähm, maagaasi ülemineku kütusena lisaks sellel üldisemalt on meil tarvis äh, üleminekuks ambitsioonikaid äh, eesmärke seada, äh, ka meil on äh, Kreekas kavatsus äh, oma äh, keskkonnaalast jalajälge vähendada, selleks tuleb teha palju jõupingutusi. kas mul on, mul on siin kirjas üks minut üks minut kõigile järgnevatele, ma ei hakka ükshaaval ütlema, aga nüüd järgnevalt kolleeg Belka, palun. Transition aitäh, üleminek äh, söepõhisest raiskavast majandusest äh, jätkusuutlikule on kulukas, see on kulukas ka ühiskondadele ja seda on, see on kulukam mõnedes riikides, teistes vähem. Poola on üks äärmuslikumaid näiteid, meil on need kulud väga kõrged, kuid sellegipoolest tuleb see ära teha nii äh, riigi enda öö, huvides, kus tuleb äh, välja pääseda äh, reostavast äh, fossiilkütuste põletamisest, aga kas see on ka tehtav, on tehtav, kui ähm, Poola riik ja valitsus on valmis energiasegu muutma ja seda ainult siis, kui nad suudavad välja tulla usaldusväärse, selge ja äh, aru andva teekaardiga äh, üleminekuks äh, uuele kütusesegule. aitäh, järgmisena saab sõna härra Flego. aitäh, kliima ja ökoloogia ei ole lihtsalt tuleviku küsimused, vaid need on praegused küsimused, kõik, mis toimub seoses õhutemperatuuriga öö, ähm, erinevate kliimanähtustega, üleujutustega ei ole äh, midagi äh, äh, uut ja see seostub uue kliimaalase kokkuleppega, meil on tarvis uut Euroopat, mis leevendaks kliimamuutuste tagajärgi ja kaitseks keskkonda ja samas tuleb arvestada ka vajadust majanduskasvu järele. aega väga palju ei ole, Euroopa eelarves tuleb äh, seda üleminekut väga äh, hästi planeerida juba järgmises finantsraamistikus aastast, aastaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Äh, ökoloogiline põllumajandus ja muud eesmärgid tähendavad seda, et mitte nüüd tootjad ja kodanikud ei kanna seda, neid kulusid, vaid ka Euroopa eelarve. järgmisena härra Kahv, Euroopa äh, üleminek äh, on tehtav ainult siis, kui äh, see tõepoolest toob kaasa suuri muutusi. ja sellega on Franz Timmermansil ja teistel palju ära teha. miks? sellepärast, et õhu kvaliteet linnade elanike vaesused ja transpordi küsimused äh, äh, surve alla. Timmermans, ma tahaksin, et edendataks aktiivset äh, liikumist ehk siis jalgsi käimist ja jalgrattasõitu, see on ka hea tervishoiule ja meie õhukvaliteedile ning meil oleks erinevaid meetmeid tarvis, et inimesed saaksid liigelda mõistlikumalt ja kiiremini ja kütusevaesus on äh, samuti suur probleem, meil oleks äh, tarvis äh, rohkem sotsiaalseid eluasemeid ja teha ka nõnda, et roheline energia liiguks sinna, kus seda päriselt kõige rohkem tarvis on, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Efren. Merci, madame. aitäh, juhataja. linnad linnadest tuleb seitsekümmend protsenti ülemaailmsest äh, kasvuhoonegaaside emissioonidest, seega on neil strateegiline roll mängida võitluses kliima äh, soojenemise vastu ja olen siin kategooriline. me ei saa rääkida kliimaalasest hädaolukorrast ilma rääkimata linnadest. ja siin on asjad lihtsad. üsna tihti äh, linnad ja suurlinnad jäetakse arutelust kõrvale ja nõnda ka täna ja Pariisis äh, näen ma seda igapäevaselt. Äh, suured äh, metropolid lämbuvad ja seal nende elanikud ka, neil ei ole piisavalt rohealasid, on suured ummikud, õhukvaliteet on halb, nad on vastutavad kliima soojenemise eest, aga nad on ka selle ohvrid, keskkonna olukord, tervise olukord halveneb kuid äh, olles osa äh, probleemist, on nad ka osa äh, lahendusest. linnadega on seotud mitmeid väga huvitavaid innovaatilisi projekte, nii et paigutagem linnad selle probleemi ja lahenduse keskmesse. aitäh! järgmisena saab sõna Hohla Lükk aitäh, hea, et korraldasite selle arutelu, tõepoolest me peame kiiresti tegutsema, meil on äh, uus roheline kokkulepe äh, ja äh, saame mõelda sellele, mis, mida aastal kaks tuhat kaheksa valesti tegime. seega on meil nüüd ees uus ühiskonnakava, mis toob kaasa uued massilised investeeringud Äh, nutikate majade näos, äh, taimsete taristute äh, näol, mis võimaldab meil pääseda kliima soojenemisest, mis võimaldab luua kümme tuhat uut töökohta ja luua, ehitada üles uus Euroopa tööstuspoliitika. see on tõepoolest keeruline massi Äh, tarbimine on äh, olnud seni iseloomulik, et sellest tuleb nüüd äh, välja astuda. ja praegu juba paljud kaotavad oma töö kliimapagulaste tõttu, nii et mõelgem asjadele realistlikult ja tegutsegem, aitäh. nüüd proua kol-, kolleeg Pilva Parandika. suur tänu muudatused, mis tulenevad inimkäitumisest ja need muudatused, äh, mis toimuvad keskkonnas, äh, toovad esile üha äärmuslikumaid nähtusi, me räägime näiteks üleujutustest rannikupiirkondades, me peame nendega toime tulema ja me peame globaalsel tasandil tegutsema, aga samas ka äh, iseenda sisemisel tasandil. Äh, piirkondlikul tasandil tuleb vähendada näiteks jäätmeid, äh, rohujuure tasandil tuleb igapäevaelus äh, võtta kasutusele kestliku elu põhimõtted. seetõttu peaks olema kliimamuutuste vastane võitlus läbiv teema kõikide tasandite eelarvetes, energiakasutus, mis põhineks taastuvallikatel ja kliimamuutustega võitlust peaks olema meie eelarve oluline osa. Baski eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend testib seda ja see oleks hea mõte. suur tänu nüüd, kolleeg Mets. suur tänu, proua juhataja. kliimamuutuste vastane võitlus, meie maa eest hoolitsemine, meie mulla eest hoolitsemine, te kõik teate, et Äh, ka meie taimed võivad olla CO2 sidumise oluliseks äh, võimaluseks ja kui me äh, suurendaks taimkatet aastas null koma nelja protsendi võrra, vähendaksime oluliselt süsihappegaasi kontsentratsiooni. seetõttu peab maa olema elus ja kvaliteetne ja muld samuti, kõik need bakterid, väikesed seened saavad mullas elada ainult siis, kui me ei hävita nende ökosüsteemi äh, kemikaalidega ja muldade üleekspluateerimisega. me peame taastama loodusliku tasakaalu ja selle kaudu võitlema kliimamuutuste vastu. terved mullad, nii nagu puhas vesi ja õhk, on elu jaoks olulised, elurikkuse jaoks olulised ja ka kliimamuutuste vastases võitluses olulised, nii et kaitsema neid äh, Äh, muldade raamdirektiivi vastu võttes, aitäh! suur tänu, järgmine on kolleeg Piiper. Europa das Pariser Klimaabkommen letztlich durchgesetzt oluline on peale Pariisi äh, kliimakokkulepet see, et meie oleme plastiku kasutamise keelu ja muuga eesrinnas äh, maailmas ning äh, näiteks plastiku ekspordi keelt tuleks rakendada samuti. aga me peaksime Euroopana kasutama oma majandusvõimu hooba, e, peame Hiina, India ja teiste tärkavate majanduste kiiret äh, äh, saastet äh, pidurdama ja püüame nendega kokku leppida ning neid rohelises suunas mõjutada. uus roheline lepe ei äh, tähenda ainult midagi muud äh, inimeste jaoks, äh, ka nende osas, kes töötavad näiteks kaevandustes või autotööstuses. roheline lepe ei tähenda seda, et maailma lõpu hetke kuulutame, vaid kliima kaitsega äh, oleks kindlasti võimalik ka äh, äh, teenida raha ja kliimamuutuste vastu võitlemine peab olema ka tore. ma arvan, et roheline lepe seda kõike pakubki. järgnevalt palun kolleeg Šahim. suur tänu, proua juhataja. me ei saa pidada arutelu kliimahädaolukorra kohta, ilma et me räägiks nendest meetmetest, mida peame võtma. see on erinevus Euroopa Liidu kui liidri ja Euroopa kui liidrit teeskleva organisatsiooni vahel, ma usun, et paljud siin arvavad, et me teeme juba väga palju, aga kas me oleme kõige puhtam manner? on selge, et heitmed on vähenenud, aga meie süsiniku jalajälg suureneb ikkagi. kellele Hiina toodab teie arvates? me oleme suurim tarbijaturg, nii et meil on siin vastutus juhtida ja juhtidena peame investeerima ka kliimadiplomaatiasse, kaotama äh, subsiidiumid äh, fossiilkütustele äh,, võtma vastu keskkonnaalased õigusaktid ja hakkama kasutama äh, taastuvaid energiaallikaid. kui proua von der Leyen ütleb et, et viiskümmend protsenti taastuvaid energiaallikaid tuleb kasutusse võtta ja kui teised riigid võtavad äh, ka sama sammu, siis me liigume viiekümne viie protsendi juurde. ma ei usu seda, see ei ole juhi rolli võtmine, äh, meie peame olema ambitsioonikamad. suur tänu, kolleeg Karls Prugala suur tänu. kliimal on vaja Euroopa Liitu. oht kliimale ei peatu piiride taga ja ka lahendused ei tohi jääda piiride sisse. kliima osas tuleb võtta kiiresti meetmeid ja radikaalseid meetmeid, enne kui on liiga hilja. peab olema lihtsam üksikisiku jaoks teha keskkonnateadlikke valikuid. raiskamine ja laiskus peaks olema kallis. oleks suurepärane, kui meil oleks ühine CO kahe maksustamise süsteem, mis toetaks arengut ja kestlikkust. Euroopa Liit peaks olema suurim keskkonnaorganisatsioon maailmas. meie poliitikad peavad olema äh, see vedur, mis aitab meil tegutsema, tegutseda, seda me peame näitama ka rahvusvahelises kaubanduses. suur tänu, kolleeg Einsli, palun. kõnelejal ei ole. me peame püüdma vältida ökosüsteemide kokkuvarisemist. teadus on selge ja poliitikavaba. poliitikud, kes ignoreerivad teadlasi, ei suuda meile kodanikke käita. ja selle tõttu äh, seitsekümmend miljonit inimest äh, kogu maailmas, sealhulgas koolilapsed, tulid eelmisel kuul tänavatele. kui koolilapsed küsivad, mida te olete teinud kui te saate vastata, mida te vas-, ütlete. mina ütlen, et mina olen üks nendest, kellel õnnestus meie Londoni linnaosas välja kuulutada kliimahädaolukord ja võtta vastu äh, ajakava kliimaneutraalsuseni jõudmiseks aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja me suudame seda teha, kui Ühendkuningriigi valitsus ja äh, assamblee saavad äh,, täidavad oma lubadusi mina olin ka esimene, kes, ma tahaksin olla ka esimene, eh, kes aitab kaotada toetused fossiilkütustelt, eh, maksustada eh, lennuliikluse ja teha veel palju muud. me peame tegutsema praegu. suur tänu, kolleeg Jürk, palun. suur tänu, proua juhataja. on vaieldamata, et kliimaolukord on väga raske, seetõttu tõttu ei piisa sellisest arutelust, me peame tegutsema ja tegema seda vastutustundlikult, pidades silmas, kui keerulised on need väljakutsed, mis meie ees on. kestlikul arengul on ka konkurentsivõime ja sotsiaalne dimensioon. kui me keskendume ainult ökoloogiale, siis üsna varsti seisab meie ees sotsiaalne ja majanduslik hädaolukord, mis on täpselt sama vastuvõetamatu kui kliima hädaolukord. seetõttu õiglane ja konkurentsivõime toetav üleminek on kliimapoliitikas vajalik, meil on vaja meetmeid, mis ei tõsta energia hinda tarbijatele ja ei sea ohtu tarnekindlust ning liikmesriikide konkurentsivõimet. teel kliimaneutraalsuse suunas peame võtma arvesse liikmesriikide parimaid praktikaid, hea näide on Ungari, kus kasvuhoonegaaside heitmed äh, ja äh, elektrihinnad on äh, majanduskasvu kontekstis pidevalt langenud. suur tänu, nüüd kolleeg Burkhardt, palun. suur tänu teile, juhataja. meil ei jää midagi muud äh, praegu öelda Äh, kliima kohta ja keskkonna kohta kui kriisiolukord. mida rohkem äh, temperatuurid kasvavad, mida rohkem liike kaob, äh, seda rohkem peavad inimesed oma kodudest lahkuma ja pagema. Kiir-, kriisiolukord või hädaolukord on üks asi, aga teine asi on see, et mida me nüüd siis teeme. peame ühtse põllumajanduspoliitikaga seisma selle eest, et meie subventsioonid kaitsevad põllumeest ning meie keskkonda, samuti on vaja meie kauplemist ja kaubavahetust äh, muuta kestlikumaks ja säästlikumaks, selle jaoks on meil vaja kindlasti liikide kaitsepoliitikat nii Euroopas kui rahvusvaheliselt ning seda on vaja konkreetselt ka rakendada. kui me võtame seda asja tõsiselt, siis tuleb uude rohelisse leppesse investeerida ja seda äh, sellepärast, et äh, ma-, keskkonna ja sotsiaalne muutus ja siire saaks toimuda õiglaselt. alustame nüüd selle asjaga. suur tänu, järgnevalt kolleeg Paet, palun kallid kolleegid, kui maapinna temperatuur tõuseb sellises tempos, nagu on ennustatud, on sellel kohutavad järelmõjud ja üks koht, kus kliimamuutuse ja so-, muutuse ja soojenemise mõjud on selgelt näha, on Arktika. Arktika soojeneb äh, peaaegu kaks korda kiiremini kui Maa keskmiselt ning Arktika jää sulamine omakorda toetab kliimamuutust vastutus kliimategevuste eest Arktikas ei saa jääda ainult Arktika riikidele. saaste Arktika kliinas tuleb peamiselt Aasiast, Põhja-Ameerikast ja Euroopast ning merejää sulamine on tekitanud äh, võidujooksu, mitmed ettevõtted ja riigid on huvitatud äh, uutest kalastamispiirkondadest ja loodusvaradest äh, see mõjutab ka julgeolekuolukorda Euroopas ja kaugemal, kui me tahame äh, toetada Pariisi lepet, siis äh, tuleb kohe vähendada heitmeid, samuti tuleb arvesse võtta kliimamuutuste mõjusid äh, Arktikas, et lõpetada see ohtlik võidujooks. suur tänu, kolleeg de Bernet Grünberg. kõnelejal pole mikrofoni kahjuks ei ole meil ähm, inimestena äh, otseselt võimalik tunda, kuidas tunneb ennast planeet. kahjuks ei ole äh, võimalik ka kaubavahetusesse näha seda, millised on nende mõjud. mõjud on äh, üleilmsed ning ulatuvad ka meie elueast kaugemale. kui me aga ei ole nii kui me saame aru, et äh, hädaolukord on, äh, siis peame tegelema, kui me tunneme äh, erinevate aistingute läbi, et oht on meie, igaüks ühiskonnana ja üksikult õpime oma elu jooksul elu säilitavat käitumist äh, ümber. millist transporti on vaja, millist kultuuri, millist näiteks toidukultuuri on vaja, kuidas me defineerime heaolu ja loomulikult äh, need äh, meetmed, mida me peame kollektiivselt võtma, näiteks need turumajandusmeetmed ja kollektiivsed meetmed, meil on vaja siin teada Äh, teadust, äh, aga me peame vaatama ka neid asju poliitika ja kultuuri ja muu perspektiivist, me peame äh, ka erinevat paljusust järgima, oma kultuuri ja mõtteviisi osas peame me midagi muutma selleks, et oma keskkonda kaitsta ja liikide paljusust säilitada. suur tänu, järgmine sõna kolleeg Pentele austatud president, see, kes räägib kiireloomulisest olukorrast, peab aru saama ka seda, et siin on äh, võimalik äh, täitevvõimul äh, isegi tegeleda asjaga niimoodi, et meie põhiõigused saavad riivatud, olgem siin ettevaatlikud. aga meil on tõesti palju ära teha. isegi need esindajad, kes tulevad suurtest linnadest, teavad, et meil on vaja kõiki meetmeid äh, võtta kasutusele selleks, et tagada puhtam õhk ja vesi ja mm, pinnastik äh, ning edasi transport ja nii edasi. Berliin, London või Pariis või siis äh, Jakarta, Mexico City või teised Berliini sõsarlinnad teavad, mida on vaja eh, teha. linnades on palju ära teha, aga seal on ka eh, teadmiste ja eh, tehnoloogia võimalused suuremad ja seetõttu kutsun teid üles linnade potentsiaali tunnustada ning äh, horisontaalselt äh, toetusrahadega ja määrustikega neid toetada niimoodi, et me saame üleilmselt oma suuri linnu äh, ja nende ökoloogilist olukorda parandada. aitäh! järgnevalt kolleeg Pereira, palun. proua president, vahel on meil vaja selgitada, miks pärast midagi teha, aga täna ei ole see päev. täna meie ettevõtted, meie linnad, meie